mandaadiga ning äh, proua Lunatse gloobus mandaadiku kohast, äh, mis äh, jääb vabaks kahekümne neljandast oktoobrist kaks tuhat seitseteist ning oleme sellest teavitanud ka pädevaid asutusi Austrias. proua Lunatšek loobus ka oma asepresidendi kohast kahekümne neljandast oktoobrist kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, seega valime me uue asepresidendi Euroopa Parlamendile, kes asendab proua Lunatšeki ning äh, ähm, kandidaatide esitamise tähtaeg äh, on äh, nei-, neljapäeval kell kaheksateist null null. ning kandidaadid, kandidatuuri tuleb esitada peasekretäri kabineti R null null üks üks null üks ning see peab ühtlasi sisaldama ka kandidaadi nõusolekut kandideerida ning hääletus toimub neljapäeval kell kaksteist